tänu. järgmine eh, päevakorrapunkt eh, puudutab loomade kaitset ja heaolu. Eh, see on strateegia aastaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist ja kõigepealt ma annaksin sõna raportöörile neljaks minutiks oh,. suur aitäh, proua juhataja, härra volinik, kolleegid, daamid ja härrad meil on olnud äärmiselt huvitav ajaperiood, kus on tehtud intensiivset, aga ka suurepärast tööd selleks, et äh, saavutada selline loomade kaitse dialoogi esitlev strateegia. see on heas tasakaalus ja ma leian, et äh, sellest võivad tulla ka head tulemused, variraportöörid on teinud head koostööd, meie personal on teinud head tööd ja tänu kõigele sellele oleme me saavutanud kokkuleppe, äh, kokkuleppega loomakaitseorganisatsioonide, põllumeestega ja nii edasi. on veel ka paar äh, vähem olulist küsimust, mis tuleb siiski veel lahendada, üks nendest on see nii-öelda, on need nii-öelda õiguslikud tähised. oleme saavutanud olukorra, kus me teame, et komisjonil on vaja teatavat äh, sellist äh, võimalust, millega kontrollida liikmesriike, järelevalvet teostada vähemalt üleminekuperioodi ajal oluline on äh, meeles pidada, mis juhtus Kanada puuridega. meil oli kümneaastane üleminekuperiood antud äh, juhtumi puhul, komisjon tegelikult ei saanud teha mitte midagi enne teist jaanuarit sel aastal, kui see kümneaastane periood äh, möödus. mulle tundub, et me peame saavutama teatud tähised, enne seda meil peab olema võimalusi teostada järelevalvet ja seada küsimuse alla seda, mida liikmesriigid tegelikult ka teevad selleks, et äh, seda seadusandlust rakendada. ja kus on siis loomulikult ka üleminekuperiood. Äh, need õiguslikud tähised, see on selline veidi vastuoluline punkt, millegast peab veel rääkima, üks väga vastuoluline punkt äh, mille kohta me oleme saanud päris palju küsimusi, on see nii-öelda tuimestamata hukkamine. paljud inimesed tahavad, et me märgistaksime liha, et seal oleks peal märgis, kui see tuleb tuimestamata hukkamisest, loomade hukkamisest, ma arvan, et minu arvates ei oleks õige niimoodi teha, esiteks peame me tagama selle, et äh, see õiguslik erand, mis on väga konkreetselt ja täpselt paika pandud, et seda ei kasutataks vääriti, sest kõik, kes selle, seda erandit valesti kasutavad, ei hakka ju kunagi märgistama seda liha, mis ütleks, et see oleks uimastamata äh, hukkamisest tulenev liha. ja see on kolmas punkt, äh, siis ehk kodustatud loomade hulk hulkuvad isendid, näiteks just äh, kassid ja koerad. tean, et paljudes liikmesriikides on hulkuvad kassid probleemiks, see on äh, ja selle lahendamine on samuti üsna problemaatiline. meie dokumendis ütleme me, et vastutus peaks olema liikmesriikidel peamiselt siin. Äh, ja kohalikel regulaarsetel ametivõimudel on siin vastutus ja me palume, et kõik kodustatud loomaliigid, kassid, koerad kõik peaksid olema märgistatud, nende jaoks peaks olema mingisugune register. aga kõige olulisem punkt kogu selles ettepanekus on see, et äh, on üldine looma heaolu raamseadus. see on väga sarnane sellega, mida me peame silmas toiduainete seadusandlusega, see puudutaks kõiki loomi, kõiki liike, äh, välja arvatud loomulikult metsloomad meil, kes vabalt laudusringi liiguvad, meil peavad olema selged definitsioonid äh, selles osas, mida me peame silmas hea loomapidamise äh, all ja me peame ka määratlema, kellel siin on vastutus, tuleb jagada ka teadmisi ja peame võtma sõna ka äh, teatud ettepanekute vastu, mida on esitatud, siin näiteks räägitakse kloonimisest, see tähendab seda, et et äh, seaduse järgi ei saaks olla äh, sellist äh, loomaarendust, mis tähendaks, et loomad ei saa loomulikult oma elu elada. siin lehmad, lambad, nii edasi, üldised reeglid peaksid võimaldama vaba ja õiglast konkurentsi kõikidele põllumeestele igal pool Euroopa Liidus ja see viimane punkt on tõesti äärmiselt oluline. aitäh vaba mikrofoni all kõigepealt sõna proua Paseskule. suur aitäh! raport, mida me täna arutame, puudutab peamiselt koduloomi ning lemmikloomi, aga tahaksin kasutada võimalust, et rääkida delfiinidest Mustas meres, sest nemad on ohustatud. üle kolmesaja delfiini jäi Musta merre lõksu viimase kahe kuu jooksul. Nad on kalastusmeetmete ohvrid, illegaalse kalastamise ning saastamise ohvrid, me ei tohi me peame pöörama tähelepanu sellele, sellele traumale, mis hetkel nendel ilusate loomade osas toime pannakse. oleme alustanud kirjalikult deklaratsiooni number kakskümmend kolm, oleme palunud lisameetmeid selleks, et neid loomi kaitsta Äh, kasutades helimasinaid ning äh, palume ka tihedamat koostööd Musta mere sünergia raames. nii et palun, et kõik kolleegid allkirjastaksid kirjaliku deklaratsiooni number kakskümmend kolm, mis puudutab Musta mere delfiine. aitäh, proua Kantsilia, palun äh, tänapäevased tarbijad äh, eeldavad, et äh, taludes kasvatatavad loomad äh, saaksid enesestmõistetavalt head toitu, hea elutingimused ning meditsiinilist hooldust, looma tervishoiustandardid on äärmiselt olulised Euroopas ning neil on üha suurenev mõju sellele, kui konkurentsivõimeline on meie põllumajandus kõik liikmesriigid peaksid kasutama neid võimalusi, mille annab Euroopa Liit vastu äh, Maaelu Fond ning ka seitsmes raamprogramm aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, selleks, et äh, edendada rakendusteadusi loomad heaolu valdkonnas ning selleks, et investeerida innovaatilistesse lahendustesse, mis puudutab loomade heaolu ja selles kontekstis, sellel taustal äh, usun ma, et liikmesriigid ning Euroopa Komisjon peaksid investeerima rohkem teadustöösse, uute tehnoloogiate arendamisse, selleks et saavutada parem loomade kaitse. härra Tabatši, palun. aitäh, proua juhataja. härra Talli äh, kui te rääkisite Ungarist ja munakanadest, keda peetakse äh, puurides uutes, uuest seadusandlusest selle kohta, siis siin tekkis palju segadust. pressis äh, ekspertide hulgas leitakse, et see on teema, mille leiutasid Brüsseli bürokraadid, kes tegelikult ei ole kunagi kokku puutunud elusa kanaga, on näinud kana ainult oma taldrikul äh, Te peate meeles pidama, et seadusandlus Äh, mis hetkel kehtib, on äärmiselt tagurlik. paljudel vanadel liikmesriikidel on olnud aega, äh, et äh, seda rakendama hakata, kolmteist aastat uutel liikmesriikidel on kaheksa, me peame palju investeerinud sellesse, kui, kuidas kanu puurides peetakse, kahjuks meil oli topeltstandardid uute ja vanade liikmesriikide vahel jällegi. nii et see, need ootused tegelikult ei aidanud kaasa selleks, et Euroopa Liidu prestiiži toetada ungarlased olid väga segaduses, mis puudutas seda meedet. härra Tabatši, härra Varšakovski on teile esitanud sinise kaardi, kas te olete sellega nõus? palun, teil on sõna. aitäh, proua juhataja, tegelikult see ei olnud sinine kaart, mis oli suunatud härra Tabatšile, vabandan selle eest, vabandust, et seda paberit kasutasin, tahtsin lihtsalt näidata äh, oma huvi üles hilisemaks. proua Leotard, palun. ma arvan, et selle ettepanekuga on äh, tõstatatud häid punkte, aga väga paljud punktid ei ole ka siin sees ja teises resolutsioonis olen ma lisanud veel kaks punkti, kus äh, parlamenti enamus on olnud poolt, resolutsioon on sama kui see, mida, mille esitas proua Paulson. piirangud transpordiaegadele tapamajja ei tohiks olla ülemäärased, paljud inimesed on allkirjastanud petitsiooni selles punktis, parlamendi enamus tahab lühemaid transpordiaegasid ja ma loodan, et me hääletame kolmapäeval ka selle poolt kloonitud toodete keelud. enamik äh, kloonimise tagajärgi on surnud loomad ja seda ju Euroopa kodanikud ei taha. parlament peaks äh, seisma sellise kloonimise vastu, kolmapäev on meie võimalus äh, selle vastu olla, hääletage palun teise resolutsiooni poolt härra Wojtšikovski, palun. Äh, suur aitäh, proua juhataja, tahaksin tänada proua Paulsenit äh, suurepärase raporti eest. tegelesime selle teemaga äh, väga realistlikult, samas ka väga tundlikult. ettepanekud on äärmiselt konkreetsed. mul on kolm ettepanekut ja kui tohib, siis tahaksin kommenteerida rahastamise punkti me ei saa parandada loomade heaolu, kui meil ei ole rohkem raha. ilma lisarahastuseta see võimalik ei ole. teine punkt, olete oma raportis täheldanud äh, kaubandussuhete probleemi. ja seda, äh, millist rolli mängivad äh, loomaheaolu lobi kaubandus- ja ekspordikokkulepete sõlmimisel ja olete märkinud ka märkimisväärset probleemi, mis on lemmikloomade ja hulkuvate loomadega, sest et siin selles teemas standardeid ei ole. härra Skotta, palun aitäh, proua juhataja, tahaksin tänada proua Polsonit selle raporti eest, aga üks punkt on kummaline, et siin mm, prestiižses kojas, kus me teeme selliseid tähtsaid otsuseid, on kummaline, et meil on selline anakronistlik, animalistlik äh, vaim, millest ei ole midagi kasu inimtervisele ja me raiskame siin äh, äh, väärtuslikku aega, millega tulevad kaasa kulud kõikidele Euroopa maksumaksjatele see võib olla äärmiselt oluline punkt loomaarmastajatele, kelle hulka kuuluksin ka mina, aga ja selged positiivsed mõjud loomadele, aga esitatud muudatusettepanekud äh, tahavad seada ohtu meie sõprade heaolu siin. ja äh, sellest ei tuleks mingit eetilist või õiguslikku kasu, niisiis pean küsima, miks me peame raiskama siin aega ja vahendeid äh, ja see ei ole Euroopa kodanike praktilistes huvides, äh, hääletan aga ka, aga proua Boltseni resolutsiooni poolt. ja viimaseks härra Paška, palun. suur aitäh, härra volinik. see, äh, kui raske on seadusandlust rakendada ilma, et oleks võimalik tegelikult sundida äh, annab äh, vabaduse igasugustele, igasugusele kriminaalsele tegevusele. näiteks äh, seadusandlus, mis puudutab kanade kaitset, äh, siin oli üleminekuperiood kaksteist aastat ja hoolimata sellest, et esimesel jaanuaril sel aastal, kui see kõik juba jõus pidi olema, ei olnud kõik riigid valmis. mõned riigid taotlesid erandit aga nüüd võime me küsida, mis juhtub nende munadega, mis ei ole vastavuses kriteeriumitega, näiteks Slovakkias selle aasta aprilli keskel oli salmonella epideemia. näiteks Komadno lasteaias, sest äh, puudu oli ka päritolumärgis aitäh, härra Paška. nüüd annaksin sõna volinikule härra Tallile kokkuvõtteks. ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud. mul on hea meel näha, et nii palju sündmusi ja arutelusid on käesoleval aastal toimunud siin Euroopa Parlamendis, aga nõukogus ja mujalgi ja aluseks on komisjoni teatis kus pandi kirja Euroopa Liidu loomade heaolu strateegia. see strateegia teeb ettepaneku võtta uus lähenemisviis loomade heaolu küsimuses Euroopas. pärast neljakümmet aastat õigusloomet on endiselt võimalik seda valdkonda parandada kõikjal Euroopa Liidus. see strateegia äh, käsitleb Euroopa Liidu õigusaktide paremat ellurakendamist, tarbijate paremat informeerimist, lihtsustamist õiguslikus raamistuseks, samuti tähelepanu koondamist haridusele ja tehnilisele abile seda ka rohujuure tasandil. enne kui ma tulen konkreetsete küsimuste juurde, ütlen, et ma hindan väga kõrgelt seda suurepärast tööd, mida teie raportöör proua Paulsen on teinud ja tulemuseks on tasakaalus raport selles väga keerukas ja ülimalt delikaatses valdkonnas. mul on hea meel öelda, et Euroopa Parlament toetab komisjoni seisukohti strateegia peaelementide osas kõigepealt lihtsustatud raamist raamistik, raamõigus, aga samas arvestatakse ka eh, erinevate liikide ja sektori eripära ja hõlmatud on kõik loomad, keda peetakse majandustegevuse eesmärgil. käsitletakse Euroopa tugikeskuste võrgustikku Eh, kes tegelevad loomade heaoluga tagamaks, et pädevad asutused saavad ühesugust tehnilist informatsiooni selle kohta, kuidas Euroopa Liidu õigusakte peab ellu rakendama ning samuti selleks, et levitada oskusteabeid ja teadusuuringute tulemusi ja innovatsiooni. samuti käsitletakse loomade heaolu mõõdikuid selleks, et tulemused oleksid optimaalsed, aga loomulikult eh, praktilised küsimused tuleb veel lahendada. ning me võtsime kasutusele ka õiguslikud teetähised, et aidata liikmesriikidel korralikult uusi õigusakte ellu rakendada. Teie raport rõhutab seda, et paremini tuleb olemasolevaid õigusakte ellu viia ja see on midagi, mis on ka komisjonil südamel ma jagan neid seisukohti, mida proua Paulseni raport väljendas selle kohta, et vaja on toetada ja optimeerida rahvusvahelist koostööd rahvusvahelisel tasandil, eriti FAO kaudu, aga samuti Maailma Loomatervishoiuorganisatsiooni OIE kaudu, aga samuti kahepoolsetel läbirääkimistel, kus käsitletakse kolmandate riikidega loomade heaolualaseid äh, küsimusi ja tähtis on see üha enam seetõttu, et toiduainete tootmine on üha globaalsem ja on, mõjutab ka oluliselt meie konkurentsivõimet. aga siin raportis on ka mõned elemendid, mille kohta meil veel lõplikku seisukohta välja kujundatud komisjonis ei ole ja mille üle tuleb veel järele mõelda, enne kui me mingeid uusi samme välja pakume, näiteks siin raportis tehakse ettepanek, et komisjon peab kaaluma äh, seda, et välja töötada kõikehõlmav Euroopa Liidu märgistuskava tootjatele, aga see läheb kaugemale kui praegune märgistusõigus. ja minagi tahaksin, et tootjad läheksid kaugemale miinimumstandarditest, et paremat hinda saada, aga samas peab kaaluma väga põhjalikult kõiki variante ja mõtlema selle peale, kas õigusloomine lähenemisviisiga on kõige asjakohasem. raportis kutsutakse üles ka eh, rakendama kohustuslikke loomade heaolu meetmeid maaelu arenguprogrammide raames. nagu saadikud teavad, maaelu arenguprogrammide määruse läbivaatamine on ühise põllumajanduspoliitika reformise osa ja võib-olla peaks sellega tegelema ikkagi ennekõike eh, seoses ÜPP reformise aruteludega. aga ma jagan neid seisukohti, mis kõlasid ka raportis, et on vaja meie üleüldise lähenemisviisi sidusust parandada, sest loomade heaolu on ju horisontaalne küsimus, on seotud teiste poliitikatega ja sellepärast ma arvan, et see on väga hea ja kasulik ettepanek. ja nüüd ma tulen äh, Eh, lemmikloomade heaolu juurde. komisjon on otsustanud läbi viia terve rea uuringuid eh, ja üks ka selles konkreetses küsimuses. ja uuringu tulemusel hakkame siis kaaluma, kuidas kõige targem oleks edasi talitada. ja tahaksin küsida veel ühte küsimust, mis puudutab loomade vedu ja see on seotud ka laiemalt loomade heaolu teemaga. mul oli hea meel vastu võtta mõned nädalad tagasi delegatsiooni, kes andsid mulle üle petitsiooni ja nõudsid, et kehtestataks kaheksatunnine transpordi piirmäär. ja me ei saa selle nõudega paraku praegu leppida mitmetel põhjustel ja me tegeleme selle küsimusega, kui me hakkame loomade heaolu raamõigust läbi vaatama ja see on üks osa sellest loomade heaolu strateegiast, mis täna siin arutusel on. ja me teeme muuhulgas ka ettepanekuid uuteks instrument, projektideks, mis peavad ka loomade heaolu transpordi ajal parandama. aga ma olen ikka jälle öelnud, et täitmisele pööramine on loomade veol kõige tähtsam ja sellega ma ütlen, et komisjon ei kaalu muuta loomade veo määrust. kaheksateistkümnendal juunil nõukogus ma ütlesin, et me oleme teinud ettepaneku vastu võtta terve rea õigusloomelisi ja mitteõigusloomelisi tekste selleks, et loomade heaolu ka veo ajal parandada. ja ma mõistan, kuivõrd raske on loomadel, kes niivõrd pikki vahemaid peavad teel tapamajja läbima. ja ma ütlesin ka nõukogus, et ma olen valmis analüüsima kõiki andmeid, mis meil selle kohta on ja ma arvan, et see, mis on kirjas loomade heaolu strateegias, need meetmed, mis seal on kirjas, potentsiaalselt saavad parandada ka loomade heaolu transportimise ajal oluliselt. ja lõpetuseks veel paar märkust. kõigepealt Ungari juhtum, nimelt munakanad ja nende puurid. siin ma pean ütlema, et tegemist oli direktiiviga, mis võeti vastu kaksteist aastat tagasi ja üleminekuperiood lõppes möödunud aasta lõpul. ja see, et mõned riigid said lühema aja selleks, et valmistuda muudatusteks. on seotud sellega, et need riigid, ka minu oma koduriik, on kõik pidanud läbirääkimisi selle direktiivi üle siis, kui nad olid liitumas Euroopa Liiduga, nii et kõik teadsid täpselt, Eh, millised ajakavad neil ees olid ja millised eh, kohustused seal kirjas on. nüüd kloonimine, ma olen jälle ka mitu korda selle kohta öelnud, et komisjon praegu põhjalikult uurib kloonimise mõjusid ja öö, eh, tuleme ka parlamendi ette ettepanekuga öö, nimelt vastu võtta eraldi seisev direktiiv kloonimise kohta ja nüüd lõpetuseks ma tänan parlamenti ja eriti proua Paulsenit selle väärtusliku raporti eest ja äh, ma loodan, et parlament ja komisjon liiguvad edasi selle strateegia edasiarendamisel. suur tänu, härra Tali, sellega oleme me äh, selle teema lõpetanud, hääletus toimub äh, kolmapäeval. nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on koht-.